Läheme nüüd edasi väga sarnase teema juurde. meie järgmine punkt on ase, komisjoni asepresidendi ja kõrge, eh, välisasjade kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Venezuelas pärast rahvuskogu uue eesseisuse ja juhatuse ebaseaduslikke valimisi ja kui te kõik olete nõus, ei ole meil seekord vaba mikrofoni vooru ja arutelu alustab jälle meie välisasjade kõrge esindaja, härra Borrell. alustame ka järgmist teemat teie sõnavõtuga, kui te olete valmis. selge for following this closely. Thank you so much. suur tänu, sõna on teil. Papers. ma otsisin lihtsalt oma pabereid, arutelusid on täna nii palju ja väga huvitavaid arutelusid ja viimane neist puudutab Venezuelat. paar nädalat tagasi arutas see täiskogu Venezuela humanitaar- ja rändekriisi mis on viimase aastaga märkimisväärselt äh, halvenenud, sellepärast et äh, riigis valmi-, valitseb poliitiline segadus, kahjuks me peame siin täna rääkima taas sisepoliitilisest kriisist, selle põhjuseks on äh, rünnak riigi demokraatlikult toimiva rahvuskogu vastu ja katse Luis Parrast teha ebaseaduslik president Äh, president Guaido äh, ja tema kaasvõitlejate vastu kasutati viiendal jaanuaril vägivalda, et vältida nende osalemist rah-, rahvuskogu hääletusel, äh, rahvuskogu tegevuse toimimise takistamine on mitte ainult rünnak demokraatia vastu, vaid ka takistab Äh, sisepoliitilise kriisi lahendamist, Luis Parra ametisse nimetamine ei olnud seaduslik, äh, kvoorumit ei olnud, hääletust ei toimunud, enamust ei olnud ja üldiseid reegleid ei järgitud, äh, Luis Parra poolt juhitud, juht, Luis Parra juhtimisel vastu võetud ri-, rahvuskogu otsuseid ei saa tunnustada Äh, rahvuskogu tegutses kiiresti, äh, äh, kinnitades üle, et Juan Guaido on assamblee, rahvuskogu ametlik president ja meie oleme samuti välja öelnud, et sellised tegevused ei ole vastuvõetavad ja toetanud president Guaidot. loomulikult Äh, sellised meetmed, mida me oleme siiani võtnud, ei äh, tohiks äh, tavainimesi puudutada, sihitud sanktsioonid on ainukene võimalus, meil on vaja juhtida see riik konstruktiivse lahenduse juurde kuigi väljavaated on halvad ja lühiajalises plaanis me ei näe poliitilisele poti, patiseisule lahendust, me püüame toetada läbirääkimiste jätkumist, me usume, et jätkusuutlik lahendus kriisile on võimalik leida ainult juhul, kui äh, Äh, toimuvad äh, läbirääkimised äh, esinduslikult valitud demokraatlike esindajate vahel me toetame Rahvusvahelise Valimisnõukogu ja Riigikohtu tegevust, me kinnitame, et ilma demokraatliku esinduseta ei saa olla legitiimseid presidendivalimisi, me püüame Äh, aidata äh, Venetsua-, Venezuelal jõuda teele, mis viiks äh, ta demokraatia taastamise ja vabade avalike presidendivalimisteni. me püüame ka leida lahendust rahvusvahelise kogukonna kaudu, eriesindaja Iglesias ähm, me oleme palunud, et ta pöörduks rahvusvaheliste äh, tegutsejate poole, et rääkida nendega võimalikest sammudest. kokkuvõttes äh, võin öelda, et me jätkame sündmuste jälgimist koos teiste oluliste rahvusvaheliste tegutsejatega, üks on selge, me peame suuremas koostöös tegutsema kogu rahvusvahelise kogukonnaga ja võimalikult kiiresti. niimoodi saan ma kokkuvõtlikult öelda teile seda, mida ma tahtsin täna öelda ja ma usun, et arutelu jõuab samadele järeldustele, aga ma eeldan, et me jõuame järeldustele, et me peame tegutsema suuremas koostöös kogu rahvusvahelise kogukonnaga ja me peame tegema samme kohe ja kiiresti, kiiresti. patiseis ei saa igavesti jätkuda. ja seda me püüamegi järgmiste päevade jooksul saavutada. otsime tugevat toetust kõigi asjasse puutuvate osapoolte poolt ja palume kontaktrühmal jätkata tööd niinimetatud Oslo protsess on ka praegu patiseisus ja Venezuela kodanikud kannatavad selle all, poliitika, poliitiline olukord ja see kannatus nõuavad seda, et me survestaks, et Venezuela, Tseelas toimuks õiglased ja vabad valimised, nagu me oleme varem Äh, mitmel korral nõudnud, aga see, mis toimus Rahvuskogu presidendiga, on järjekordne murdepunkt äh, selles olukorras, mis näitab, et me peame tegutsema jõulisemalt. ma loodan, et me saame seda teha järgmise nädala jooksul, aitäh! suur tänu, asepresident, ja nüüd alustame arutelu, kõigepealt Rahvapartei, härra Lopez-Kill, poolteist minutit, palun suur tänu, proua president, kõrge esindaja. tõde on see, et olles kuulanud eelmist arutelu, jääb mulle mulje, et nende arutelude pidamiseks on juba natuke hilja. Nicolas Maduro on sõjaväe toitu, toetusel läbi viinud äh, riigipöördekatse selleks, et vältida, et demokraatlikult valitud äh, esinduskogu Venezuelas, rahvuskogu saaks toimida. ta teeb kõik, et vältida üleminekut demokraatiale ja hoida võimu enda käes see parlament peaks seda kinnitama, peaks kinnitama meie tuge Juan Guaidole mitte ainult rahvuskogu presidendina, vaid ka Venezuela Vabariigi seaduspärase presidendi kohusetäitjana. üle kuuekümne riigi ja institutsiooni vabas maailmas on seda juba teinud. me peame vaatama kriisi põhjuseid Venezuelas ja see parlamentaarse riigipöörde katse. kõrge esindaja, me nõuaksime, et äh, sanktsioone tuleb rakendada kõikide suhtes, kes on rikki, rikkunud äh, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, need peavad olema isiklikud äh, Äh, sanktsioonid äh, selleks, et ei kannataks üldine elanikkond, äh, mis juba kannatab niigi režiimi õuduste all. kõige halvem sanktsioon, mida me saaksime nendele inimestele rakendada, on reageerimata jätmine kõigile nendele inimõiguste rikkumistele. Nad on väga raskes olukorras ja nende tulevik ei ole lootusrikas. härra Lopes sotsiaaldemokraatide nimel üks minut, palun suur tänu, proua president. nagu kõrge esindaja härra Borrell ütles, oleme täna siin selleks, et võtta sõna selle vastu, et Maduro valitsus on sellise riigipöörde katse sooritanud. Venezuela demokraatliku esinduskogu vastu, ta püüdis luua paralleelseid institutsioone selleks, et vältida Juan Guaido poolset presidendi kohusetäitja rolli äh, võtmist. rahvusvahelised äh, äh, tegutsejad, riigid, sealhulgas enamik Euroopa riike äh, tunnustavad Guaidot legitiimse presidendina. me püüame midagi ette võtta, aga mõnikord on see väga raske, sellepärast et see konkreetne režiim ei ole huvitatud demokraatlikust ja rahumeelsest lahendusest. olukord Venezuelas on väljakannatamatu humanitaarne olukord eh, ei ole võrreldav millegi muuga, millegi varasemaga. ja meie peame suutma pakkuda lahendusi Venezuelale eh, ja lahendus peab olema demokraatlik ja jätkusuutlik. aitäh. Renew fraktsiooni nimel kaheks minutiks härra Kanjas, palun. suur tänu, proua president, härra Borrell see resolutsioon ei ole tavaline resolutsioon või avaldus selle koja poolt. see on resol-, resolutsioon, mis mõistab hukka ja kritiseerib äh, tegevust Venezuela ajaloo jaoks olulisel hetkel, see kritiseerib äh, Maduro türanliku režiimi, parlamentaarse riigipöörde katset, rünnakut demokraatliku institutsiooni, institutsiooni vastu, mis eh, on tema režiimile vastu. ta kasutab eh, vägivalda selleks, et eh, demokraatlikult valitud rahvasaadikutel takistada nende töö tegemist. meie tunnustame Juan Juan Guaidot legaalselt valitud presidendi kohusetäitjana ja äh, demokraatlikult valitud rahvuskogu tuleb austada, me kutsume sellele üles, me mõistame hukka äh, igasuguse tagakiusamise Maduro poolt ja me tahame tagada, et Euroopa Liidul oleks juhtiv roll, et tugevdataks samme režiimi vastu, me tahaksime näha teekaarti erinevate tegevustega, näiteks kontaktrühma poolt, me kutsuksime üles et sanktsioonid oleksid veelgi karmimad ja suunatud konkreetselt konkreetselt nendele isikutele, kes on rikkumistega seotud ja me tahaksime selget toetust Juan Guaidole äh, presidendi kohusetäitjana. me peaksime äh, tunnistama ka tema, tunnustama ka tema poliitilisi esindajaid nendele esindajatena me peame ka pöörduma otse Venezuela rahva poole selge sõnumiga, te ei ole üksi. see parlament on näidanud et suur enamus selle liikmetest omab selgeid seisukohti, toetab demokraatiat ja me oleme Venezuela rahva kõrval. me tahame näha Venezuela demokraatlikku uut ülesehitamist ja võimalust vaadata tulevikku lootusega. kolleeg Roman Haider, palun, ID nimel. aitäh, olukord Venezuelas on äh, kohutav. Austria välisministeerium näiteks eh, iseloomustab eh, olukorda nii selles väga naftarikkas riigis, et poliitiline olukord on eh, habras tulirelvasid laialdaselt kasutatakse ja meditsiiniline ja muu hädaolukord on välja kuulutatud ja selle kõige põhjus on vasakpoolne sotsialistlik diktaator, kes kõikide vahenditega üritab hoida kinni võimust. kui valijatega, valijate häältega ei ole võimalik võimul püsida, siis üritab ta seda relvade abil teha. sellest hoolimata või võib-olla just selle tõttu, et toetatakse üha uuesti sellist vasakpoolset Eh, valitsustüüpi, see vasakäärmuslane mitte ainult Venezuelas, vaid eh, vasakäärmuslus kogu Euroopas on midagi, mida toetatakse. aitäh. järgmiseks härra Terts, palun. suur tänu, tere õhtust me näeme siin, kuidas hoiakud muutuvad. Venezuelas on inimesi, kes on otsustanud, et nad peavad öö, äh, tugevalt survestama kriminaalset kommunistlikku režiimi, äh, mille eesotsas on äh, narkokurjategijad, kes on põhimõtteliselt Venezuela röövinud ja kes ei peatu mitte millegi eest. meil on vaja kõigile asjaosalistele rakendada suuremaid äh, rangemaid sanktsioone. Maduro, Katariina ja mitte keegi teist, teine nendest ei tohiks saada mitte ühtegi dollarit kulutada väljaspool Venezuela piire. me näeme siinkohal murettekitavaid sidemeid äh, valitsuses olevate Hispaania kommunistidega äh, me peame lõpetama igasugused sidemed selle režiimiga, mis tapab omaenda rahvast, mis on korrumpeerunud ja sidemed üle Atlandi siinkohal on väga ohtlikud. kolleeg Pinjeda, palun. proua president, härra asepresident, see parlament on valmis toetama inimest, keda ei toeta isegi mitte Maduro oponendid. seda niinimetatud äh, rahvuskogu presidenti toetavad suured korruptandid tal ei, ta teadis, et tal ei ole piisavat toetust, nii et selle asemel, et minna normaalse inimesena uksest sisse, ronis ta üle aia. <clears throat> see oli äh, teatud äh, tüüpi riigipööre, tema ise kuulutas ennast presidendi kohu-, kohusetäitjaks, mõned teist siin kaitsevad teda, aga ta on ise hakanud president tema kasutas humanitaarabivahendeid äh, oma isiklikuks tarbeks, ta on toetanud äh, välist äh, sõjaväelist sekkumist, ta on kutsunud üles sõjaväelisele mässule. austatud parlamendi liige Hispaaniast kutsus üles mässule Hispaania valitsuse vastu. meie peame ikkagi suhtlema demokraatlike valitsustega. suur tänu, et tõlgid jätkavad tööd, ütleb proua president, aga läheme natukene äh, üle aja tõepoolest, härra Tajani jätkab. suur tänu, äh, meil on kaks Venezuela kodanikku siin, rahukaitsjad ja samuti ja me räägime siin rahvuskogu presidendist, kes on demokraatlikult siiski ametisse valitud, vaatamata diktaator Maduro äh, jõupingutustele ja tema sõdurite jõupingutustele, kes taaskord püüdsid tappa demokraatiat selles äh, Lõuna-Ameerika riigis, sellepärast ma usun, et Euroopa peab olema piisavalt tugev selleks, et äh, reageerida, mitte lihtsalt muretseda Äh, me peame, me ole, kipume mõtlema, et humanitaarabiga saab kõike lahendada, aga me peame olema vaprad ja see käib kogu Euroopa Liidu kohta. Äh, see parlament oli esimene, kes tunnustas äh, Guaidot presidendi kohusetäitjana ja me teeme seda veel kord, hääletades väga olulise resolutsiooni poolt, milles öeldakse selgelt välja, Eh, et praegune režiim on illegaalne ja tuuakse välja kõik need kuriteod, mida Maduro on teinud omaenda inimeste vastu, tappes demokraatiat, lämmatades vabadust. ja ma usun, et see kõik on õige, ma usun, et äh, sanktsioonide rakendamine kõikidele nendele, kes on režiimi eest vastutavad, on väga oluline, need peavad kehtima kõikidele, kes on rikkunud inimõigusi ja Äh, ka majanduslikus mõttes need pered, kes on saanud kasu Maduro tegevusest, Maduro kaasosalised peavad samuti olema sanktsioonide objektiks. komisjon peab olema piisavalt äh, tugev, liikmesriigid peavad olema piisavalt tugevad, et võtta selge positsioon Maduro diktaator, äh, diktatuurirežiimi vastu, me ei saa seda toetada kolleeg Santos sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu. see, mis äh, toimus äh, Venezuelas, äh, tähendas seda, et demokraatlikult valitud saadikud ei saanud asuda oma töökohale rahvuskogus ja asuda oma ametiühing-, ülesandeid täitma, see on punase joone äh, Äh, ületamine, see ainult aitab kaasa Venetsua-, Venezuela ühiskonna polariseerumise suurenemisele, muudab raskemaks poliitilise lahenduse leidmise, see muudab kriisi hullemaks ja äh, inimest, pikendab inimeste kannatusi. Venetsua-, äh, Venezuelas on humanitaarkriis, üheksakümmend protsenti elanikest elab allpool vaesuspiiri juba äh, selle ametiaja algusest on äh, parlament pidanud kolm arutelu Venezuela üle. seda on, teemat on korduvalt arutatud äh, täiskogul äh,, see on juba seitsmes resolutsioon äh, me peame midagi ette võtma, Venezuela rahvas ei kannata seda enam välja, nii et härra volinik, ma toetan täielikult teie meelekindlust, tuleb rakendada äh, sihitud sanktsioone nende isikute vastu, kes toetavad demokraatlike ja inimõiguste rikkumist Venezuelas, on vaja äh, koostööd äh, kontaktrühma kaudu selleks, et toetada äh, õiglast demokraatlikku Venezuelat rahvusvahelise kontrolliga ja rahv-, võim peab minema tagasi rahvale. suur tänu, et peate kõne eest kinni, proua Harantsova, üks minut härra kõrge esindaja, me lõpetasime eelmise aasta Venezuela aruteluga ja alustame aastat kaks tuhat kakskümmend jälle aruteluga Venezuela üle. kujutage ette, kui Euroopa Parlamendi presidenti ei lubataks sellesse hoonesse, äh, teda takistaks politsei, tema peaks oma töökohale jõudmiseks ronima üle aia. see kõlab naeruväärselt, aga täpselt nii juhtus eelmisel nädalal Venezuelas see juhtus Rahvuskogu presidendi Juan Guaidoga ja inimesi, inimesi see ei üllatanud, on täiesti selge, et president Mat-, et Madurol ei ole mingisugust äh, kavatsust äh, tegelikult rääkida läbi demokraatiale ülemineku osas, demokraatia taastub ainult siis, kui valitsus on sunnitud opositsiooniga läbi rääkima, on vaja, et Euroopa Liit jätkuvalt survestaks režiimi, meil on vaja selektiivseid äh, konkreetse sihtmärgiga sanktsioone ja me peame ka toetama rahulikku dialoogi proua Pereira kuue nimel. suur tänu. see on järjekordne debatt Venezuela üle siin kojal ja taaskord peame üllatuma, kui loominguline on see äh, pettus, mida seal tehakse äh,. ja on selge, et parlamentaarse riigipöörde katse peaks äh, veelgi tooma kaasa sanktsioonide ähm, karmistumise, mis juba äh, eksisteerivad äh, isikute suhtes Venezuelas, äh, kes aga meil ei ole olnud edu Venezuela rahva kaitsmisel kes tegelikult ei soovi välist sekkumist, Äh, ja kes äh, soovivad äh, vaba tulevikku oma riigile. Venezuela rahvas peab vastu ja me oleme nendega solidaarsed. järgmine kõneleja, härra Monte-, Tero de Aguiar, üks minut. suur tänu Äh, Maduro režiim on korduvalt rikkunud äh, Venezuela põhiseadust äh, ja see viimatine manööver on täiesti selge operatsioon, mille eesmärgiks oli asendada legitiimne rahvuskogu president Juan Guaido Luis Barraga. me ei aktsepteeri demokraatia ründamist me näeme, et äh, Venezuela rahvas kannatab, me äh, toetame neid, me oleme seda korduvalt välja öelnud, me toetame Juan Guaidot ja legitiimselt valitud rahvuskogu, me ei äh, saa olla nõus sellise võimu haaramisega. Maduro režiim ja selle liitlased on tegutsenud juba liiga kaua aega, pidevalt et äh, ähvardatakse inimesi, äh, tehakse kohtuväliseid äh, otsuseid rahvuskogu liikmete kohta. üks kolleeg nimetas seda, mis siin toimub, hüsteeriaks, aga te peaksite ütlema seda Venezuela rahvale, neil on vasakpoolne valitsus, kes äh, sulgeb oma silmad rahva kannatuste ees, nii et meie solidaarsus on eelkõige Venezuela rahvaga. härra Tanti, palun. Äh, proua president, härra kõrge esindaja, ainult äh, paar päeva tagasi nägime taas kord härra Maduro järjekordset vägivallategu. tema ja tema režiim on viinud oma rahva Äh, olukorda, kus nad on näljas, rändavad välja ja tegemist on ühe äh, maailma rikkama riigiga, neli koma viis miljonit Venezuela kodanikku on riigist äh, lahkunud, aastast kaks tuhat seitseteist on skp langenud üheteist protsendi võrra, esmatarberavimid ei ole võimalik kätte saada, seda väidavad rahvusvahelised organisatsioonid Äh, skp on IMF-i andmetel tohutult kokku tõmbunud. kõrge esindaja, Euroopa Liit toetab demokraatiat ja meie diplomaatia kaudu ning sanktsioonide kaudu, mille Euroopa Liit on kehtestanud, peame sundima Maduro režiimi äh, ennast kokku tõmbama ja toetama demokraatlikke valimisi. me peame saatma oma sõnumid välja mitte ainult režiimile ja ka meie globaalsetele toetajatele, kelle hulgas esimesel kohal on Venemaa. ja viimasena proua Bilbao Barandika. suur tänu, proua president me oleme näinud, et Maduro režiim on püüdnud oma kontrolli alla saada rahvuskogu, me peame selle selgelt hukka mõistma, tema režiim on vastutav ühe uh, kõige hullema humanitaarkriisi eest oma riigi ajaloos. me toetame jätkuvalt presidendi kohusetäitjat Juan Guaidot ja tunnustame tema välisesindajaid me toetame ka jätkuvalt Euroopa välisteenistuse jõupingutusi rahumeelse lahenduse leidmiseks ja demokraatlike valimiste korraldamiseks. sihitud individuaalsed sanktsioonid äh, peaks olema suunatud äh, nende isikute vastu, kes Venezuelas nende rikkumiste eest vastutavad me näeme, et riigis on olukord väga keeruline, inimesed kannatavad Äh, väga selle režiimi all. ja nüüd äh, härra asepresident, äh, teil on viis minutit aega, et debatt kokku võtta. härra kõrge esindaja, teil on sõna. kui te veel liiga väsinud ei ole, suur tänu, et te olete täna olnud nii kannatlik enamik kommentaare paljude liikmete poolt vastavad meie lähenemisele. kuidas me saame äh, tõlgendada neid paljusid sündmusi, mis on meediakanalite kaudu kogu maailmasse jõudnud. minu jaoks on selge, meie Venezuela delegatsiooni jaoks on selge, et me ei saa pidada Äh, rahvuskogu juhatuse uusi valimisi legitiimseteks ja me jätkuvalt tunnustame Juan Guaidot rahvuskogu presidendina. see muidugi ei lahenda probleemi, aga vähemasti on meie positsioon järjekindel. ma märkasin, et siin parlamendis on väga suured erinevused arusaamade osas selle kohta, mis Venezuelas toimub, aga jääme faktide juurde, faktid on selge. Juan Guaido on rahvuskogu legitiimne president ja seetõttu jääb ka kuni järgmiste valimisteni riigi presidendi kohusetäitjaks. me jätkame oma tööd sellelt lähtekohalt, suur tänu, proua president, võimaluse eest osaleda selles arutelus suur tänu teie panuste eest, suur tänu teie sõnade eest. aitäh. siis hääletus toimub neljapäeval. soovin teile kõigile kõike head uues aastas. suur tänu kõrgele esindajale tulemast ja head ööd kõigile. homse kohta viieteistkümnendal jaanuaril homme kolmapäeval kella üheksast kolmeni ja kolmest õhtuni toimub meie järgmine istung, eh, järgmine koosolek, nii et veel kord head ööd kõigile tänaseks!